selline koostöö on väga harv nähtus, loodetavasti ka täiskogu annab oma jah-sõna sellele dokumendile, suur tänu. suur tänu teile, suur tänu, Liidia, ja õnnitleme teid ka tehtud töö eest ja nüüd lõpetame selle päevakorrapunkti käsitlemise, hääletamine toimub kell kaksteist täna ja seejärel äh, nüüd lähme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks oli suuline küsimus komisjonile, mis puudutab postiteenuste siseturgu ja komisjon pärit Transpordi- ja Turismikomisjonilt. Äh, komisjoni esi-, äh, küsimuse esitajaks oli Brian, Brian Simson, kes tutvustab teile seda küsimust oma esimeses sõnavõtus. suur tänu! suur tänu, härra president, ma räägin Transpordi- ja Turismikomisjoni nimel Äh, kus äh, meie, mille esimeheks mul on au olla, härra president, need, kes on jälginud äh, postituru liberaliseerimise protsessi, teavad, kui pikale veninud protsess see kõik on olnud. juba algusest peale, üheksakümnend, tuhande üheksasaja kaheksakümnendatel on meie parlament soovinud tagada, et igasugune turu avamise protsess ei peaks mõjutama kahjulikult tööturu, töötingimusi ja me peaksime samas tagama universaalteenuse pakkumise postiturule Euroopa kodanikele. kaasaegne tehnoloogia on muutnud meie suhtlusviisi, aga lõppkokkuvõttes võib öelda, et kodanikele siiski meeldib see, et postiljonid iga päev tulevad ja toovad neile kätte nende igapäevase posti. seetõttu peame me lähtuma sellest, et meie postiteenused ei ole mitte lihtsalt ainult majandus küsimuseks, vaid tegemist on ka nii-öelda sotsiaalteenusega, mida tuleb toetada. lähtuvalt sellisest põhimõttest peame me ka direktor, direktiiv kaks tuhat kaheksa murd kuus äh, üle vaatama ja see turg, see direktiiv siis ähm, viib lõpule postiteenuste siseturu rajamise. meie Transpordi- ja Turismikomisjon soovib tuletada meelde komisjonile, et meil peavad olema alles need turvameetmed, mida parlament on ette pannud seoses sotsiaalkaitsega ning universaalteenuse pakkumise ja rahastamisega. me tahaksime tuletada meelde liikmesriikidele, et liikmesriikidel on kohustus kaitsta neid mõlemat valdkonda ja mitte nii, nagu näiteks juhtus raudtee liberaliseerimisega, lihtsalt äh, ignoreerida õigusraamistikku. ja siin tekib dilemma, härra president. kõigepealt äh, on kahtlus, tekib kahtlus, et äh, komisjon ei kavatse Äh, nõuda neid äh, olu-, nende oluliste elementide rakendamist direktiivi kaks tuhat kaheksa murd kuus puhul, vaid keskendub pigem majandusi, majanduslikele küljele, küljele selles direktiivis ning et teiseks, liikmesriigid käivad teosammul ning ei tee midagi selleks, et kaitsta posti töötajaid ja postiteenused ning ei suuda piisavalt rahastada universaalteenuse pakkumist. seetõttu äh, tekib neli päris selget küsimust, millele me tahaksime nelja täiesti selget äh, vastust komisjonilt. Need äh, küsimused on äh, selles suulises küsimuses siis välja toodud. me ei taha mingisuguseid tehnilist komisjoni kõne tavapärast vastust, vaid, ja erinevaid tsitaate erinevatest aluslepingutest. me oleme väga hästi kursis lepingutega. me tahame tagatisi selle kohta, milles me kahe tuhande kaheksanda aasta murdkuus direktiivis kokku leppisime ja me tahame, et need tagatised ellu viidaks ja oleks tagatud ka postitöötajate äh, turvalisus äh, kõikides sektorites. me tahame universaalteenuse pakkumise garantiid, me tahame, et äh, oleks läbi viidud direktiivis välja toodud uuringud mm, sel kulude kohta universaalteenuse pakkumisel või vähemalt me tahaksime teada, millal need uuringud äh, lõpule viiakse. me tahame, et komisjon viiks läbi lõpliku äh, mõjuhinnangu postituru liberaliseerimise kohta ja selle mõjude kohta kogu postisektorile ja mitte ainult selle sektori majanduslikele aspektidele. ja lõpetuseks, härra president, võime me küsida, et miks me esitame selle küsimuse parlamendis äh, praegusel ajahetkel. ja vastus öö, äh, oleks, et pärast äh, kahtlust, pärast seda, kui juba aastaid on öö, tegeletud turu äh, liberaliseerimisega, siis äh, sellegipoolest liikmesriigid äh, ignoreerivad artikleid, mis on seotud sotsiaalsete küsimustega ja teenuse pakkumise ulatusega ja komisjon lihtsalt suleb silmad ja laseb sellel juhtuda. me ei taha, et selline, sellised arengud saaksid teoks. me ei taha, et äh, sama juhtuks postiteenustega, nagu juhtus raudteeteenustega, liikmesriigid peavad kahe tuhande kaheksanda aasta murdkuus direktiivi kõikidest sätetest kinni pidama ja komisjon peab andma endast parima selleks, et tagada, et nad seda teevad. kui seda ei juhtu, siis meie arvates on tegemist oma kohustuste eiramisega. suur tänu. Brian Aster. suur tänu. Brian sa lõpetasid täpselt viie minutiga. suurepärane saavutus ja nüüd anname sõna volinik Barniele küsimustele vastamiseks. härra president, daamid ja härrad saadikud, härra Simson. juba seitse või kaheksa kuud olen nüüd Euroopa Komisjoni liige olnud ja kolmeteistkümnendal jaanuaril, kui ma esinesin teie eest kuulamisel, toonitasin, et olen kindlalt otsustanud avalike teenuste kaitseks välja astuda ja eh, ühitada kodanike vajadused ühisturu vajadustega. rääkisin sellest ka oktoobris, kui arutati ühisturuakti. meie eesmärk on ühisturgu süvendada, laiendada, samal ajal säilitades ja pidades väga oluliseks ka ühisturu sotsiaalset aspekti, inimlikku aspekti ning ühendada ühisturu vajadused sotsiaalteenuste direkt- või teenuste direktiivi vajadustega. nüüd Äh, me oleme tõesti kavatsenud kahe tuhande üheteistkümnendal aastal äh, postiteenused täielikult äh, kaheksakümne protsendi ulatuses siis Euroopa Liidu postiteenustest avada, kõik need sammud on põhjalikult läbi mõeldud, roheline raamat avaldati juba tuhande üheksasaja üheksakümne teisel aastal, seejärel konkretiseeriti meie soovi äh, konsulteerides avalikkusega ma ütleksin, et kolmas ja viimane direktiiv, teie, härra Simson, teate seda direktiivi kindlasti, see võeti vastu kahe tuhande kaheksandal aastal just Euroopa Parlamendi toetusega ja ehm, enamuse nõukogu toetusel kakskümmend viis liikmesriiki hääletas või kakskümmend seitse liikmesriiki hääletas selle poolt ja mitte juhuslikult, sellepärast et reform võimaldab nii tähtsal olulisel majandussektoril areneda. viis miljonit otsest või kaudset töökohta on seal, üheksakümmend viis miljardit on äh, sektori käive, samuti on oluline äh, ajaga kaasas käia äh, ning äh, arvestada kodanike ja ettevõtete huve. siseturu avamine on läbimõeldud ja kui seda reformi saadab ka äh, innovatsioon, on väga tähtis. meie eesmärk on ikkagi kodanike vajadustele paremini vastata, pakkuda neile paremini, paremaid teenuseid ja arvestades meie sotsiaalmajanduslikku praktikat, on meil siiski olnud õnn valmistada postiteenuste reformi ette eh, läbimõeldult, järk-järgult, arvestades uusi eh, tehnoloogiaid, mis on meie kommunikatsioonimeetodeid muide täiesti muutnud, elektrooniline post on eh, järjest rohkem levinud ja see kindlasti mõjutab ka ja sellele kindlasti lisandub ka majandus- ja finantskriisi mõju. ütlen teile äh, ausalt, et me ei taha, et meie äh, pikalt ettevalmistatud protsess kokku kukuks, komisjon äh, muide arvab, et kõigepealt on oluline üheksakümne teise aasta rohelise raamatu eesmärgid ellu viia, see aitab ka see vastava sektori kriisist välja tuua, aitab kõrgetasemelisi postiteenuseid, maailma parimaid teenuseid pakkuda tõhusalt. teiseks, meie direktiiv annab äh, hea õigusraamistiku, äh, et selleks ka, et liikmesriikide järelevalveasutused äh, saaksid koostööd tehes kontrollida turu avanemist ning kolmandaks vastates härra Simsonile soovime ka, et universaalsed postiteenused oleksid tõesti äh, rahvale kättesaadavad ning finantseeritud. me tahame muidugi üldist õiguskindlust saavutada postiteenuste sektori avamisel ja ma arvan, et ei ole mingit äh, põhjust praegusel hetkel, praeguses etapis reformi külmutada. Äh, te küsisite ka töötingimuste kohta, ma tean, kui tähtis on postisektor äh, tööandjana, tuletan teile meelde kolmandat direktiivi, mis annab liikmesriikidele võimaluse sotsiaalküsimused ühitada turu avamisega, tekstis on öeldud, et kindlasti tuleb arvestada sotsiaaltingimusi, enne kui otsustatakse avada postiteenuste turg. ja äh, kinnitan teile, et kõiki neid tingimusi äh, hakatakse arvestama kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal, kui äh, reform rakendub, avaldab Euroopa Komisjon nõukogu ja parlamendiga koostöös ka aval-, ametliku hindamise isiklikult eh, nii mina kui ka eh, president Barroso mõistame teie muret, kuigi otsest kohustust ei ole, aga me soovime kahe tuhande üheteistkümnendal aastal eh, ka postiteenuste kasutajate ja reguleerijate vahelise dialoogi luua. me tahame ühendada postiteenuste kasutajad, kodanikud, ametiühingud, kellel on muide väga oluline roll, ning ka eh, parlamendid, eh, tuua nad kõik ühe eh, ümarlaua taha, nii et erinevad osapooled saaksid üksteist ära kuulata ja seetõttu, sellega seoses saab siis ka hindamiskomisjon mm, pidevalt olukorda hinnata ning reformi erinevaid etappe läbi viia nii nagu ette nähtud. president härra Simson, daamid ja härrad, ma kinnitan teile, et äh, postiteenuste kasutajate dialoog äh, hakkab kindlasti tööle läbipaistvalt ja kõigile tulemuslikult. suur tänu! suur tänu! Eh, nüüd me siis kuulame erinevate fraktsioonide kõnelejaid, me alustame Rahvaparteist. härra Veeber, palun. president, volinik, kolleegid mina olin raportöör e, e, postidirektiivi osas ja mul on väga hea meel, et me praegusel hetkel tegeleme uuesti selle teemaga. on väga oluline vaadata üle, mida me oleme saavutanud sellest ajast saadik, kui üheksakümne teisel aastal e, ilmus komisjoni roheline raamat me peame vaatama postiteenuste kvaliteeti kogu Euroopas mina olen olnud parlamendis kaks ametiaega ning äh, väga sageli saatsin ma, äh, jõudsin ma koju äh, alguses enne, kui need postkaardid, mida ma nendele saatsin, nüüd on asjad muutunud, piiriülesed saadetised liiguvad tunduvalt kiiremini ning on tunduvalt paranenud postiteenuste kvaliteet kõikides liikmesriikides paranenud on ka üldine lähenemine ja üldse pakutakse paremini postiteenuseid. ning väga hea, et postitöötajad on suutnud säilitada tõepoolest kõrgetasemelise teenuse pakkumise taseme. nüüd me peame vaatama, kuidas kolmandat direktiivi ellu viiakse esimene jaanuar kaks tuhat üksteist on see aeg, millal eh, see direktiiv jõustub ning eh, see peab tagama eh, edu kinnistumise. kui seda direktiivi ette valmistati, siis oli eesmärgiks tagada et töötingimused ei halveneks, et kõik kaitsemehhanismid, sotsiaalstandardid jääksid liikmesriikides samadele tasemele, nagu nad on praegu pärast esimest jaanuarit kaks tuhat üksteist me ei eh, saa praegu vastata kõikidele küsimustele tänasel päeval, sest et komisjonil on ka eh, aruandekohustus ja eks me siis teeme oma järeldused. ning nüüd ära äh, Kardahuuri sotsiaaldemokraatide nimel. suur tänu, eh, volinik, selle vastuse eest. väga hea on, et te tahate tõepoolest dialoogi postiteenuste kasutajatega. me oleme alati eh, olnud teenuste direktiivi suhtes väga kriitilised eh, tõepoolest eh, eesmärgid on eh, väärikad, kuid nende elu rakendamine peab muutuma tõhusamaks. aga eh, väga olulised on sotsiaaltagatised ja väga oluline on ka universaalse postiteenuse tagamine. ja tegelikult neid kahte asja on päris raske ühe korraga ellu viia koormus langeb liikmesriikide peale. aga veider on ju selle puhul see, et püüa pü,, pü, luuakse ka konkurents uute sisenejatega sellele turule. postid töötajad asendatakse inimestega, kes töötavad eh, osaajaliselt mõni tund päevas väga ebakindlates tingimustes ja niimoodi küll asjad ei peaks olema eh, eh, kuni äh, äh, viimase ajani äh, rahastati universaalteenuse pakkumist eelarvest, aga praegu on see muutunud ja nüüd on mul teile küsimuse, küsimus. kuidas selles kontekstis on võimalik saavutada suuremat sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust? ja aasta kaks tuhat kolmteist, eh, kuidas te eh, kavatsete hinnata eh, sotsiaaltingimusi ja universaalse postiteenuse pakkumist? Te ütlete, et ülevaade tuleb aastal kaks tuhat kolmteist, aga kas ei oleks seda vaja teha varem? ning kuidas me võime tagada, et kõiki, kes töötavad postivallas, koheldakse võrdselt? suur tänu ja liberaalide nimel härra proua Maismaa. suur tänu, härra president. elame täna Euroopas, kus me tahaksime, et inimesed elaksid rõõmsalt äh, käsi käes ja neil oleks kõik äh, nende vajadused kaetud Euroopa rahvastikustruktuur on muutumas ja tulevikus äh, me näeme, et inimesed koonduvad äh, konkreetsetesse piirkondadesse, kuid me tahaksime samas, et inimesed, kes elavad kaugetes piirkondades, saaksid äh, kasutada samu teenuseid äh, nagu ka kõik teised. postiteenused on äärmiselt olulised ja postiteenuste vallas ei saa mööda minna universaalteenuse vaja, vajadusest, aga me peame siinkohal küsima, kuidas me saame pakkuda neid teenuseid oma kaugemates piirkondades võrdsel tasemel, pidades silmas seda, et meie riigieelarved on kasinamad ja me tahame ka, et postiteenuse pakkujad ja postitöötajad saaksid väärika palga. Need otsused ei ole kerged, aga otsus tuleb langetada siiski. suur osa liikmesriikidest toetavad selliseid pingutusi ja me tahame seda, me toetame seda tõenäoliselt nagu me näeme, aga me peame samas tagama, et äh, tarbijad saaksid esitada kaebusi, kui neid kaebusi tekib, see võib olla problemaatiline, aga kui äh, midagi läheb viltu, siis äh, kodanikel peab olema õigus protesteerida, see ei ole kerge. iseäranis, pidades silmas seda, et piirkondades on, mõningates piirkondades on vähem inimesi, kuid nende vajadusi tuleb siiski ka täita. Teil, te töötate uue portfelli kallal, teie jaoks on see uus portfell, te näete kindlasti palju vaeva, ma usun seda, aga ma arvan, et te peaksite, me, me suhtume samas teile ka skept-, skept-, teisse ka skeptiliselt, nagu härra Simson juba varem ütles. me ei ole saanud piisavalt tõendeid selle kohta, et on teostatud piisavad uuringud, me oleme sa-, olnud, meil on olnud negatiivseid kogemusi teistes sektorites, mina olen olnud Saksamaa poliitikas tegev juba kaua, kõik seal langetasime me mitmeid otsuseid, kõik olid nõus ja nii edasi ja nii edasi, aga keegi ei pööranud pärast tähelepanu rakendusele ja sellele, et rakenduslikud meetmed oleksid kiiresti ellu viidud. me tahame, et siin ei tehtaks samu vigu, me tahame, et teie oleksite tähelepanelik ja me saaksime teid usaldada. suur tänu, proua Maisner ja nüüd siis Roheliste nimel pooleteiseks minutiks asepresident proua Isabel Durand suur tänu, ma muidugi ei vaidlusta demokraatlikku läbipaistvat protsessi, mis toimus siis, kui võeti vastu postiteenuste avamise direktiiv. Ehm, tähtis on muidugi jälgida, kuidas seda hakatakse rakendama, tähtis on ka, et hindamine toimuks läbipaistvalt, demokraatlikult ja mõistetakse, mi-, milliseid, millise mõju toob kaasa turu avamine. Ehm, mulle tundub küll, et me ei ole rääkinud paremast ehm, postiteenuste kättesaadavusest kodanikele, te rääkisite eh, samas eh, väga mõistlikult, põhjendatult, aga oluline on ka konstateerida, et eh, me eeldame ikkagi, et tekivad eramonopolid, teie lõhutasite küll, et riiklikud monopolid kaovad, aga me kardame, et, et juhtub vastupidine protsess, tahaksin ka teada, millised on sotsiaalmeetmed, mis kaasnevad selle direktiiviga, me teame, et süsteemis on olnud väga palju vigu ja Euroopa tasandil ühinen kolleeg Hadraoiga, kes soovib samuti, et me äh, peaksime jälgima, et töökohti ka kaotsi ei läheks, et ei tekiks ebakindlaid töökohti Äh, hindan samas, et mõtet, et äh, luuakse dialoog postiteenuste kasutajate ja nende pakkujate vahel. arvan, et post on üks võimalus näidata, et äh, me oskame hinnata või osk-, neid oma töö tulemusi, kuidas on direktiiv rakendunud, seda võib teha eh, samm-sammult ja eh, see aitab vältida Euroopa Liidu kodanike võõrandumist Euroopa Liidust. tänan. De... suur tänu, kaheks minutiks rahvasaadik De Jong. suur tänu, volinik Barnier. Te ütlesite äsja ise, et Te sooviksite näha siseturu sotsiaalset nägu. professor Monti äh, rõhutas samuti seda oma töös, aga mis on praktikas toimunud? sajad postitöötajad on tulnud tänavale. ma tean ühte viiekümne kaheksa aastast naist, kes on kakskümmend, üle kahekümne aasta töötanud postkontoris, aga järgmisel aastal tänu sellele reformile läheb tema töökoht kaduma ja ta ei ole muide ainus Hollandis, kes niimoodi kannatab. TNT peab konkurentsile vastu pidama ja öö, seetõttu tuleb paindlikkus saavutada eelkõige alltöövõtjate seas ning vähendada nende seas töökohti inimesed, kes on kümneid aasta eest postisektoris töötanud, kaotavad oma töö. mikspärast ei ole turule liberaliseerimise sotsiaaltagajärgede mõju hinnatud ja analüüsitud? mikspärast olete ignoreerinud seda uuringut, mis viidi läbi ja mis muide on ka internetis kättesaadav? tõelised postiteenused on sattunud liberaliseerimisdirektiivi löögi alla ja nüüd on teil siis mõte, et te loote mingisuguse reguleerijate dialoogi, te pole üldse konsulteerinud parlamendiga selle, selle üle ja räägite veel kõrgetest tariifidest kõige kaugemate piirkondade, saarte ja mä-, mägipiirkondade kohta. nüüd kas ei saaks ikkagi selle direktiivi rakendamisele moratoorium seada, enne kui mõjuhinnangud on selged. suur tänu, härra Pahvton, EFT nimel, palun. suur tänu, kui Euroopa Liit soovis, et postiteenus avataks lõhuti meie elulised teenused, Royal Mail äh, on seotud nii litsentside, müügi, pensionide, ka muude teenustega Inglismaal. tuhande üheksasaja kahekümne viiendal aastal oli kakskümmend viis tuhat posti, postkontorit, nüüd on vähem kui kaksteist tuhat, kuigi rahvaarv on kasvanud. posti, postkontorid ei saanud ilma valitsuse toetuseta töötada, aga nüüd jääb, jäävad tuhanded inimesed ilma tööta Euroopa Liit peab mõistma, et head tasemelised postiteenused peavad olema saadaval igal pool Euroopa Liidus. muide, meil Suurbritannias olid sellised teenused. nüüd kõigil oli eh, ligipääs postiteenustele, postiteenused eh, ei olnud kallid, nüüd on kogu süsteem lahti lõhutud, see on häbiväärne, eh, kõik toimub lihtsalt selle nimel, et konkurentsiseadusi täita. mida te veel soovite järgmiseks erastada? Suurbritannia soovib äh, välja jääda selle direktiivi rakendamisest. suur tänu ja nüüd annan sõna üksikõnelejatele pooleteiseks minutiks. kõigepealt härra Georg Pah, suur tänu, suur tänu meie kolleegile Simsonile, kes on täiesti õigeid küsimusi esitanud. liberaliseerimine peab edasi minema, aga see peab kaasa tooma paremad hinnad, kõrgekvaliteedilised teenused, kättesaadavad teenused, traditsioonilised postiteenused on traditsiooniliselt olnud äh, kättesaadava hinnaga äh, ja nüüd moderniseerides postiteenuseid, võib-olla peab kuidagi tõhustamise nimel äh, teenuseid ümber rühmitama tahaksin, et kogu protsessis arvestataks ka tööõigust. tööõigused, palgad peavad olema garanteeritud, need peavad olema asjakohased ja niisugust asja saab teha ainult kollektiivlepingute kaudu, siis saame tõesti vastu seista ka sotsiaalse dumpingu ohule. paljud rääkisid sotsiaalde-, teenustest, teenuste direktiivist. me tahame, et kogu Euroopa Liidu territooriumil saaks inimesed pakke, posti, kirju, ajalehti, igas riigis peab loomulikult oma reguleeriv ametiasutus olema, kes siis teostab järelevalvet töötingimuste üle, võtab vastu eh, postilõuste kasutajate kaebusi, kuid need ametid peavad olema ka eh, piisava personaliga eh, kaetud. nüüd pangandus, reklaam, kin-, kindlustus, kõik need valdkonnad on postiteenuseid üle võtnud, seetõttu tahaksin teada, milline, kuidas arvestatakse postiteenuste reformi sotsiaalaspekti, kuidas on konsulteeritud teiste osapooltega postiteenuste kasutajad ja eh, ametiühingud näiteks. suur tänu härra Pahile ja nüüd poolteist minutit proua Tikau. suur tänu. postiteenuste liberaliseerimine on nähtud ette alates kahe tuhande üheteistkümnendast aastast need riigid, kes ühinesid kahe tuhande neljandal aastal Euroopa Liiduga ja kellel on eriline topograafiline olukord, võivad edasi lükata eh, seda protsessi kuni kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastani. postiteenuste puhul on tähtis, et liikmesriigid suudavad post lahti koguda, sorteerida, välja saata kõigile kasutajatele, olenemata kasutaja asukohast, üks kord päevas ja võrdsetel, võrdse hinnaga kogu Euroopa Liidu territooriumil. see oli äh, universaalsete postiteenuste reformi eesmärk. isegi kriisiperioodis, kus me praegu oleme, peavad liikmesriigid alles hoidma postivõrgustikku, adekvaatse võrgustiku, kus on piisavalt postkontoreid isegi maapiirkondades. siseturu avamine peab toimuma kooskõlas ka sellega, kuidas liikmesriigid leiavad finantseerimisvõimalusi, samuti on oluline inimväärikate töökohtade loomine postitöötajatele ning garanteerida Äh, õiglane töö ning ka selle eest ka õiglane tasu. loodame, et Euroopa Komisjon esitab meie liberaliseerimise äh, äh, mõjuhinnangu vastavalt konkurentsi, konkurentsitingimustele. oluline on ka postiteenuste pakkumise mm, mitmekesistamine, arvestades eelkõige elektroonilisi võimalusi. suur tänu, härra Kälekäär, palun minut ja kolmkümmend sekundit. suur tänu, härra president. postiteenuste siseturg viiakse lõpule detsembris sel aastal ja siis väga paljud inimesed, kes elavad maapiirkondades ja mina esindan paljusid nende hulgas ja väga paljusid neid, kes on postitööstuses tööl, tunnevad suurt muret. postiljonid on väga olulisel kohal äh, Iiri kultuurielus, ma tahaksin kasutada võimalust äh, siin neid tänada ja avaldada neile kiitust selle rolli eest, äh, mida nad on täitnud sageli, ületades isegi seda, mida neilt nõutatakse. postiteenused on midagi enamat kui majandussektor, see on meie sotsiaalse mm, elu üks osa, nelikümmend protsenti elanikkonnast äh, elavad meie, minu kodupiirkonnas maapiirkondades ja postiljonid on sotsiaalse üheks kontaktiks väga paljudele eakamatele piirinimestele, kes elavad äh, isoleeritud äh, kogukondades, seetõttu on väga oluline, et universaalteenuse kohustus, mis äh, direktiivis on, ka praktikas ellu viiakse, nii nagu komisjon seda ka on öelnud, ja samuti tuleb rõhutada liikmesriikide õigusloojatele nende kohustusi, komisjon peab tagama, et igal pool kogu Euroopa Liidus viiakse post kätte ja tuuakse post ära viis päeva nädalas, nii nagu meie direktiiv seda ette näeb ja mul on väga hea meel, et volinik ütles seoses äh, dialoogiga tarbijatega, äh, kuhu on kaasatud loomulikult äh, tarbijad, ettevõtted, parlament ja me poole pöördusid postitöötajad ma arvan, et meil on äh, kohustus äh, nende huvisid ka kaitsta ja iseäranis äh, kaitsta meie kodanikke, tagada, et neil oleks universaalteenus, mis on neil olnud juba aastaid, aastaid, aastaid, pikka aega enne seda, kui Euroopa Liit majanduslikult arenes tänasesse seisu. suur tänu ja nüüd proua Lichtenberger. suur tänu, lugupeetud volinik, kallid kolleegid pean omalt poolt ütlema, et äh, kui ma vaatan, äh, milliseid äh, positiivseid asju siin lubatakse seoses postiteenuste siseturu liberaliseerimisega, siis paraku ma ei näe liberaliseerimisega kaasnevat selliseid positiivseid arenguid. info, mis meieni jõuab Euroopa Parlamendi liikmetena, on see, et reeglina liberaliseerimise tulemusena teenuste kvaliteet halveneb maapiirkondades puudub postiteenustele piisav juurdepääs iseäranis siis, kui tegemist on kaugete ja hõredalt asustatud küladega. jah, uusi töökohti on küll loodud, kuid need on nõndanimetatud minitöökohad, millest ei piisa selleks, et endale elatist teenida ja oma perele elatist teenida. ja kui me nüüd kui te nüüd äh, mõtlete ainult äh, arengut, äh, ettevõtte arengut, siis jah, nemad tarbijatena kirjeldaksid küll seda eduloona, sellepärast et nende äripidamise tingimused on paranenud. universaalteenuse kohustus aga vajab ka ressursse, liikmesriigid peavad selle eest maksma, neile avaldatakse suurt survet, sellepärast et äh, et praegusel hetkel on riigieelarvelised vahendid napid ja väga raske on tagada maapiirkondadesse postiteenuse pakkumine ja volinik, hinnake mõjuhinnakus, millised on olnud vahemõjud, vahearengud seoses liberaliseerimisega ja olukord on halvenenud nii tarbijate jaoks kui ka postitöötajate jaoks. suur tänu, proua Lichtenbergen ja pooleteiseks minutiks anname sõna ähm, Sabine Vilsile. suur tänu härra president. postiteenuste siseturu liberaliseerimine on juba jõudnud äh, kolmandasse järku, praegusel hetkel ei ole pärast esimest kahte järku ka komisjon esitanud mingisugust uuringut äh, selle arengu mõjude kohta lugupeetud volinik Barnier, ma esitaksin teile küsimuse, millal äh, selline uuring ellu viiakse ja millal see uurimus lõpuks jõuab Euroopa Parlamendi kätte? eile kuulsime me töötajate e-, esindajatelt e, postisektoris Euroopa Liidu erinevates liikmesriikides, kuidas nad rääkisid, kuidas inimesi vallandatakse, kuidas töötingimused halvenevad, võib-olla inimesi küll võetakse uuesti tööle, aga samas halvemate töötingimustega. komisjoni poliitikad ei peaks kahjustama sektori töötajaid, mis puudutab Euroopa Parlamenti, siis kui me tahame midagi vaesuse ja ääre ja väljatõrjutuse vastu, siis me peame tagama seda, et äh, postiteenuste turu liberaliseerimise lõpuleviimine viiakse äh, lükatakse edasi, sellepärast et see puudutab postiline, postitöötajaid ja, ja teenuste saajaid äärepiirkondades, me tahaksime moratooriumit postiteenuste turu liberaliseerimise kolmandale faasile, see on oluline tarbijate, töötajate ja kodanike jaoks, suur tänu! ja pooleteiseks minutiks annaksin nüüd sõna proua Thun und Hohensteinile. suur tänu. Äh, nüüd on langetatud mitmeid otsuseid seoses postiteenuste siseturu liberaliseerimisega. Äh, eesmärgiks on konkurentsi parandamine. Äh, direktiiv toob kaasa tõel-, täieliku liberaliseerimise, postiteenuste siseturu rajamise kuid äh, seda tuleb äh, ees, eeskirjade kohaselt äh, ellu rakendada kõigis liikmesriikides. komisjon teeb koostööd liikmesriikidega, mul on väga hea meel, et komisjon otsustas seda teha ja luua Euroopa reguleerimistöörühma, ma usun, et äh, see aitab meil postiteenuseid konsolideerida. liikmesriikide teenuste avamine sõltumatutele teenusepakkujatele on, on oluline samm ja komisjon on langetanud mitmeid otsuseid, mis äh, tahaks tagada sõltumatute ettevõtete toimimise erinevates liikmesriikides. mul on hea meel, et direktiivi rakendamine on alanud, kuid Euroopa identiteedil on vaja konkreetseid sümboleid, milleks võib olla meie ühisraha, lipp, Euroopa hümn, kuid sümboliks võiks olla ka interneti äh, roaming ja ühinesed postiteenused suur tänu ja nüüd äh, üheks minutiks annaksin sõnu äh, parlamendisaadiks härra Kjärnile. suur tänu. Äh, direktiiv, mis viib lõpule postituru, siseturu rajamise selle aasta detsembris on oluline samm edasi. ma arvan, et on viimane hetk komisjoni läbi viia uurimus mõjude kohta, nagu mõned eelkõnelejadki on maininud, mis puudutab turu avamise äh, mõjusid meie kodanikele, siis ma tahaksin teada, kuidas kavatseb komisjon tagada raskesti juurdepääsevatest, päästavates piirkondades elavate kodanike teenuste pakkumise, millised on need vahendid, mida komisjon kavatseb vastu võtta selleks, et teenuse kvaliteedi tagada? ma ei usu, et see direktiiv, mis on juba vastu võetud, peaks äh, olema õigustuseks sotsiaalsele dumpingule, liikmesriigid äh, peavad äh, siinkohal oma ülesannet tõsiselt võtma. suur tänu ja pooleteiseks minutiks anname sõna nüüd proua Esaiahile. suur tänu, härra president, postiteenuste turu avamine on mitmetes liikmesriikides põhjustanud muret teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi säilimise pärast näiteks äh, Soome sarnases pindalalt suures, kuid hõredalt asustatud äh, riigis tekib oht, et konkurents äh, tekib vaid tihedamini asustatud linnapiirkondades, kus saab lõigata majanduslikku kasu. samas hõredalt asustatud kaugemad piirkondad ja nende postijagamise kulud võivad jääda ühiskonna kanda. hõredalt asustatud piirkondade postiteenused on keskmiselt neli korda kulukamad ja mõningates piirkondades on hinnavahe lausa kümnekordne aga Soomeski on juba teataval määral turgu liberaliseeritud. teenuste kvaliteeti püüa-, püütakse direktiivis tagada universaalteenuse pakkujale seatud kohustustega. sooviksin siiski kuulda komisjoni esindaja arvamust selle kohta, kuidas saab konkurents olla tõeline ja võrdne, kui universaalteenuse pakkuja kvaliteedi ja teenuse ulatuse tingimused on märksa suuremad kui konkurentide. ja ennekõike, kuidas, kuidas tuleks katta üldise teenuse osutamisega kaetud kulud direktiivis on esitatud mitmeid alternatiive, neist kõige lihtsam on ehk kahjumiga tegevuse rahastamine maksurahadest. seda ei saa aga praegust riikide majanduslikku olukorda silmas pidades lugeda mõistlikuks. Soomes võib olukord kujuneda suisa absurdseks toimiva riigiettevõtte ligi saja miljoni eurone iga-aastane kasum vahetataks pea samas suurusjärgus riigieelarve kulude vastu. et äh, üksikud ettevõtted saaksid tasuvates linnapiirkondades turult kasumit lõigata. seda võib olla väga raske maksumaksjatele põhjendada. tahaksin küsida ka volinikult, et kas direktiiv loob võimaluse äh, näiteks äh, riikliku postimaksu kehtestamiseks nii, et kõigilt sektori ettevõtetelt saaks koguda võrdsetel alustel ressursid teenuste tagamiseks ka kahjumit tootvate piirkondade jaoks, aitäh. suur tänu ja nüüd pooleteiseks minutiks äh, härra Fernandes. suur tänu, president. postiteenused on äärmiselt olulised suhtlusvahendina. Need eh, loovad sotsiaalterritoriaalse eh, ühtekuuluvuse, see on täiesti vastuvõtmatu, et praegusel hetkel võib kujuneda nii, et maapiirkondades on tingimused eh, sideteenuste jaoks halvemad kui mujal selgub, et eh, liikmesriikides, näiteks eh, nagu Portugalis, on eh, tunduvalt vähenenud kohtade arv, kus inimesed saaksid postiteenust kasutada, aga tegelikult postiasutuste arv peaks kasvama, neid ei tohiks vähendada. Euroopa seadusandlus ei tohiks halvasti mõjuda ka töötingimustele ei, meile ei meeldi see mõte, et äh, postiteenuste pakkumise puhul äh, võivad konkurendid äh, võtta endale kõik need paremad tükid ja jätta paljad kondid teistele. postiteenus on teenus, kus mitte tulusates piirkondades ei taha keegi tegutseda. komisjon peab pakkuma välja mingisuguseid lahendused selleks, et niisugust olukorda ei tekiks. ning äh, komisjon peab ka tagama selle, et äh, seadust viiakse äh, õigesti ellu ja et postiteenused paranevad. selles raundis üks viimane kõneleja, poolteist minutit, Sofia Okuni. härra president, härra volinik, kallid kolleegid, meie kaasaegses ühiskonnas on tõhusad kommunikatsiooniteenused väga tähtsad nii meie ettevõtete jaoks kui ka kõigi Euroopa kodanike jaoks. postiteenuste liberaliseerimine on seega tõeline väljakutse, arvestades eelkõige tehnoloogia arengut ja seda, et majanduskriis on nõrgestanud meie tavalisi infrastruktuure majandusliku ja sotsiaalse territoriaalse ühtekuuluvuse nimel on äh, sotsiaalteenused väga tähtsad. avalike teenuste interrühma liikmena olen täiesti teadlik kõikidest ohtudest, äh, mis äh, mõjutavad üldhuviteenuste direktiivi elluviimist. minu jaoks on tähtis, et postiteenuste turu avanemine ei muudaks teenuste kvaliteeti ega töö kvaliteeti. teenuse, kvaliteetsed teenud, teenused peavad olema kättesaadavad konkurentsivõimelise hinnaga, tööõiguse sätted peavad olema tagatud ning samuti tuleb täita universaalsete teenustega kaasnevaid kohustusi. postiteenuste pakkujad peavad ise arendama ja mitmekesistama oma teenuseid ning ähm, Äh, finantseerime neid siis oma tulu, tulust, teenitud tulust. seetõttu peab olema väga tähelepanelik, kui me hakkame postiteenuseid liberaliseerima, jälgima reformi äh, kulgemist, sest tegemist on äh, ühe kõige olulisema reformiga. ja olen, olen täiesti kindel, et ähm, te olete valmis meie toel selle tähtsa reformiga edasi minema. suur tänu! ja nüüd jõuame siis vaba mikrofoni vooruni. mul on siin tegelikult rohkem sõnasoovijaid, kui reeglid seda lubavad, aga vaatame, kas me saame kõigile sõna anda, sellepärast et me oleme päris hästi graafikus püsinud, aga kõik, kes sõna saavad, võivad siis eh, eh, rääkida ainult ühe minuti, nii kui te üle minuti lähete, nii ma katkestan teid. härra Nikolašik on esimene kõneleja aitäh. kahe tuhande kümnenda aasta detsembris on meil tegemist väga tähtsa verstapostiga postituruteenuste ühisturu loomisel. turg avatakse kõikidele pakkujatele ja konkurentsivõimalusi selles sektoris tugevdatakse. komisjon on teinud edusamme juba päris pikka aega postiteenuste valdkonnas ja need sammud on minu arvates väga tähtsad, sellepärast et äh, riiklike postiturgude monopolid on tugevad, mistõttu postiteenuste hinnad on kõrged ja tarbijad on halvas seisukorras. ma toetan postituruteenuste turu liberaliseerimist ja riiklike monopolide kaotamist. see toob endaga kaasa madalamad hinnad ja on kasulik tarbijatele. ning sellel ei ole ka mitte mingeid mõjusid postiteenuste turul töötajatele. suur tänu, härra Mikolašik ja nüüd härra Tarabella, palun. Äh, president, volinik, äh, ma tahaksin kõnelda volinikule, milline on negatiivne mõju postiteenuste edasistel piiramistel. Äh, väga paljud postiteenused on kallinenud ja teenuste osutumisel, osutamisel puudub läbipaistvus. ma tahaksin teada, mil määral postiteenused tõepoolest saavad kasu sellest liberaliseerimisest, kuidas paraneb teenuste hind ja kvaliteet? loomulikult võib siin teha ilusaid sõnu liberaliseerimise kohta, aga me ei taha astuda uusi samme lihtsalt selleks, et teha postiteenuste vallas samu vigu, mida me oleme teinud juba muudes valdkondades. me loodame, et asjadega liigselt ei kiirustata. aitäh ja proua Harkin, palun Äh, volinik, te kõnelesite meile see, et direktiiv annab li liikmesriikidele vabaduse, kuidas seda direktiivi rakendada, kuidas sotsiaalnõuetest kinni pidada, aga mina paluksin, et te hoolitseksite selle eest, et nendest sotsiaalnõuetest tõepoolest ka kinni peetakse. eile me hääletasime siin tööhõivesuuniste üle ja väärika töö üle jah, väärikaid äh, töökohti on postiteenustes tõesti vähe, need lähevad kaduma ja selle asemel tulevad ebakindlad töökohad. tahaks väga loota, et see ei ole põhjustatud postiteenuste liberaliseerimisest. töötajad, postitöötajad on mures selle sammu pärast ja meie siin parlamendis ei saa jätkata selle sammu äh, ignoreerimist, mina esindan põhiliselt maaelanikke äh, ja ma tahaksin, et te tõesti hoolitseksite selle eest, et postiteenused on tagatud viis päeva nädalas ja ma tahaksin öelda, et teie vastutate selle valdkonna eest. ma olen nõus paljude eelkõnelejatega, et meil on vaja moratooriumit selle direktiivi täielikule rakendamisele ja vahepeal kõneleja katkestatakse. aitäh, president, volinik, töötajad äh, erinevates Euroopa sektorites, ka postisektoris nõustuvad, et postiteenuste liberaliseerimine olukorda paremaks ei muuda otse vastupidi, see halvendab osutatavate teenuste kvaliteeti ning mõjutab oluliselt ka postitöötajate õigusi. liberaliseerimine toob endaga kaasa erastamise, see omakorda üle-euroopalised monopolid. lõpetuseks äh, juhtub see ka nendes riikides, kus asjad praegu veel nii hullud ei ole, hinnad lähevad üles, toimub sotsiaalne dumping, teenuseid vähendatakse, me peame ühiselt võitlema postiteenuste erastamise vastu ning me peame hoolitsema selle eest, et komisjon arvestaks inimeste muredega. aitäh, ütleb president ja härra Rikke. Herr Kommissar, ich habe soeben an der härra volinik, me just osalesin parema õigusloome arutelus ja postiteenuste turg on väga heaks näiteks selle kohta, et negatiivseid mõjusid selles valdkonnas meil poleks, kui kohe algusest peale oleks lähtud meie raportist ja oleks kohe sõltumatu mõjude hinnang läbi viidud. komisjon ei ole avaldanud mitte ühtegi uuringut, kus oleks tegeletud ka sotsiaalsete tingimuste ja postituruteenuste postiteenuste turu liberaliseerimise tagajärgedega. meil on vaja korralikke regulaator, reguleerimisasutusi. meil on vaja, et postisaadetised jõuaksid kohale, et neid kantakse laiali viiel päeval ja et äh, inimesed, kes töötavad seal, ka saaksid äh, palka, mille nad on ära teeninud. härra volinik, kas teie süda ei tilgu verd, kui te mõtlete, mis tingimustel Prantsusmaal praegu postiturgu avatakse? suur tänu ja järgmiseks proua Ines Ajala. härra president, härra volinik, Ühendkuningriigis, Soomes või Saksamaal on postiteenuste turu erastamisega juba väga kaugele mindud ja üldteenused postiturul on kaotatud. viis päeva, viis päeva nädalas tuleks postiteenuseid laiali kanda. peale selle peame me hoolitsema selle eest, et töötajad ei satuks sotsiaalse dumpingu ohvriks kas te võiksite rääkida natukene aeglasemalt, palub härra president, soovisin kasutada oma minutit võimalikult hästi, ütleb kõneleja. tuleb hoolitseda selle eest, et töökohad säilitatakse postiteenuste turul ja et sotsiaalset tumbingut kui sellist ei toimi. me peame ka, ka teenuste kasutajate õigustes seisma, neil pea, neile peab andma piisavalt informatsiooni suur tänu, president katkestab kõnelejat. härra Pirello, palun. <clears throat> suur tänu, härra president, härra volinik, kallid kolleegid postiteenuste juhtimise üleandmine Euroopa kätesse on mõte, mis on äh, levimas üle terve Euroopa, ma olen sellega nõus, kuid äh, me peame väga tõsiselt äh, kaaluma, mida see läheb maksma ja, ja millist tulu sellisest sammust võiks tõusta. tagada tuleb muidugi see, et post toimetatakse kohale, eriti pidades silmas siis linnaväliseid piirkondi, maapiirkondi, peame vaatama, millised on ühendused ähm, liikmesriikide vahel ja regioonide vahel, nende ühenduste toestamine oleks muidugi positiivne. ja tagada tuleb ka see, et töökohad, mis postiteenuste valdkonnas äh, luuakse, oleksid siiski korralikud püsivad töökohad, mitte äh, siis äh, ajutised, härra president sekkub. härra president, mind üllatab et et reeglite kohaselt ei saa äh, avatud mikrofoni voorus sõna küsimuse ei vabandust, just ähm, küsimuse esitaja peab äh, mulle silma jääma vaba mikrofoni ajal, ta ei saa sõna muidu debati ajal ja mina tõlgendan neid reegleid praegu nii, nagu ma tahan ja annan teile kaks sõna, härra Simson, kaheks minutiks sõna, et te saaksite kommenteerida. suur tänu, härra president minu meelest tõsiasi, et väga palju inimesi täna osales selle debati vaba mikrofoni osas näitab seda, kui oluliseks seda küsimust peetakse Euroopa Parlamendis ja seda ma tahaksingi täna siin rõhutada volinikule. ma olen voliniku vastuse ära kuulanud ja mõneti äh, rahuldab mind see vastus, kuid on väga tõsiseid äh, muresid parlamendis, et past-, postiteenuste turu vabaks laskmisega töötajate tingimused posti kohale toimetuse tingimused ning teenuste, universaalteenuse kvaliteet äh, halveneb ja lahjendatakse mm, siis tänu sellele, et osad valdkonnad liberaliseeritakse täielikult ja erastatakse, nii et äh, minu meelest sellest tuleks ka rääkida, loodetavasti härra volinik sellest oma vastuses räägib. teine küsimus puudutab äh, vastust äh, Euroopa Vaba Demokraa-, demokraatide Ühendkuningriigi kollegiili, kolleegile, kes ütles, et tänu sellele äh, turu vabaks laskmise protsessile on väga palju postijaoskondi kinni pandud äh, Suurbritannias, minu meelest aga tuleb see vale kiiresti lämmatada postikeskuste, postijaoskondade kinnipidamine on olnud, kinnipanemine on olnud Ühendkuningriigi otsus, see otsus langetati sellepärast, et Ühendkuningriigi valitsus otsustas vähendada subsiidiume äh, posti kontorit, postkontoritele ja see oli üks peamiseid põhjuseid, miks Royal Mail pidi tegema tõsiseid kärpeid, pidi Royal Mail eh, ehk eh, siis Ühendkuningriigi post eh, oma postkontoreid kinni panema. ja ausalt öeldes see, mida siin öeldi, on see naeruväärne kõige selline proliberaalne lahune, lähenemine Ühendkuningriigis, et läheme kõige kaugemale kui ükski keegi teine, Thatcherist Ma-, Majorini, Blairini sekkutakse kõnelejasse. Teie aeg on läbi, härra Simson ja nüüd äh, lõpetame siis selle arutelu ja viimasena saab sõna volinik Barnier, kes vastab nendele märkustele, mis kojast on tehtud ja vastab siis paljudele küsimustele, mis on esitatud. aitäh. daamid ja härrad, tegemist on tähtsa aruteluga. ja mul on väga hea meel, et äh, härra Simson selle küsimuse esitas ja palus arutelu tahaksin, enne kui hakkan üksikasjalikult seletama, ütlema paari, öelda paari üldist kommentaari. nagu te kõik teate, postiteenuste turu kontrollitud äh, avamine ei ole toimunud liiga kiiresti ja suvaliselt. tegemist on korraliku demokraatliku kontrolliga selle protsessi üle, mida on toetanud kõik valitsused härra Ferber, härra Simson ütlesid ka seda. praegune asjade seis on just selline, postiteenuste turgu avatakse samm-sammult, selles sektoris on üle viidud, läbi viidud äh, üle kahekümne uuringu ja tõesti mitte midagi ei toimunud kiirustades. ja me tõesti ei ürita ka põgeneda millegi eest, härra Tarabella, ei, ei, kõik toimub samm-sammult ja kontrollitult. teiseks, ma tean, mis on kirjas lepingutes. härra Kooni ütles selle kohta väga õigesti ma ise olin üks nendest inimestest, kes aitas välja töötada Lissaboni lepingus just seda osa, mis puudutas institutsionaalseid küsimusi ja mina olin selle poolt, et territoriaalne ühtekuuluvus oleks ka tõesti lepingus kirjas ja et see ei oleks seal mitte ainult sõnadena, vaid et sellel oleks ka sisu nii nagu ka avalike teenuste järjekindlus, need on asjad, mis on minu jaoks tähtsad, ükskõik milline minu isiklik arvamus ka oleks. mina isiklikult arvan, et Euroopa ei ole mitte ainult suur vabakaubandustsoon või suur turg, ei, Euroopa puhul on meil tegemist turuga, kus inimesed ja erinevad äh, rahvamajanduse harud äh, üheskoos tegutsevad ma olen isiklikult selles veendunud, ma usun sellesse ja ma esindan ka seda arvamust nii kaua, kui olen volinik. tahtsin lihtsalt seda meenutada neile, kes võib-olla seda ei usu või on selle unustanud. nüüd direktiivi kohta. ma ei usu, et moratoorium või mõni teistsugune jõhker protsessi peatamine oleks äh, kasulik. see tooks endaga kaasa ainult selle, et äriühingud ja ettevõtted äh, oleksid ebakindlad, ei teaks, mis saab edasi. protsess jätkub, aga sellegipoolest tunnistan, et meil tuleb seda protsessi jälgida nii, nagu see on lepingus ja vastavates direktiivides äh, kirjas mõned kolleegid rääkisid siin ka üldhuviteenustest. jah, need on väga tähtsad mõisted kõikides nendes ähm, dokumentides, kuhu need on kirja pandud. meil on väga palju erinevaid nõudeid ja me peame hoolitsema selle eest, et kõik need nõuded ka täiendatakse. kompensatsioonifond ja ülejäänud meetmed, mis on ette nähtud. Need on samamoodi asjad, mida ma ei kavatse ära unustada. siis töötingimused. ka töötingimus on üks äh, tähtsaid nõudmisi postiteenuste pakkujatele ja see on ka kirjas äh, sotsiaalne kaitse, mida proua Düra ja teised välja tõid. kolmandas äh, postidirektiivis on väga selgelt kirjas, et liikmesriigidel on meetmeid paika pandud tööõiguse kaudu millega nad saavad sotsiaalse dumpingu vastu võidelda. liikmesriigid ise peavad leidma sobivad meetmed selleks, et tagada vajalikul määral sotsiaalset kaitset ja töökohtade kaitset. ma võiksin tuua terve rea näiteid, kus on selgeid nõudmisi esitatud liikmesriikidele ja komisjonile ja ja nende täitmist kontrolliksid siis äh, nõukogu ja parlament. siis veel üks küsimus, mis minu enda jaoks on isiklikult tähtis. kakskümmend aastat olin ma poliitikuna tegev maapiirkonnas, mägises piirkonnas ja ma tean, kui tähtsad on postiteenused. proua Haakin ja teised tõid ka selle välja. ja just maapiirkondades tuleb meil mõelda sellele, et liikmesriigid ei täida miinimumstandardeid ja kui nad seda ei tee, siis komisjon kavatseb kasutada kõiki tema kasutada olevaid võimalusi selleks, et liikmesriike panna põhiteenuseid postiteenuste turul täitma. jah, ka mina saan aru, et me peame liikuma edasi, see ei tähenda aga seda, et me peaksime põgenema. me peame lepingutest kinni pidama. sellepärast on ka kõik need uuringud, raportid, protokollid koostatud. Rail Katroi, proua Tikao, proua Vels mainisid neid esimesi uuringuid ja ma võin teile kinnitada, et sellel aastal viime me läbi esimese uuringu, härra El Kadri, seda uuringut koostatakse praegu ja tegemist on äh, praeguste meetmete analüüsiga. ja me oleme kaasanud uuringusse ka mõjud tööhõivele. peale selle avaldatakse veel ka ametlik raport, mis tuleb kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal nõukogule esitada seal analüüsitakse liikmesriikides toimunud meil tuleb selle raames pidada dialoog, kohe kindlasti on kaasatud parlament, ametiühingud, ülejäänud huvigrupid, reguleerimisasutused, kes kõik siis aitavad analüüsida selle uuringu tulemusi. proua Tuulund Hunstein, ja teised, teile tahaksin öelda, et nii nagu ka teie, on ka minu, teile on ka minu jaoks väga tähtis see, et neid direktiive ka korrektselt rakendatakse, ilma et äh, kodanikele ei järgneks negatiivseid tagajärgi. väga tähtis on, et uuringud viidakse läbi täpselt ja ka siiralt. ja kui ma räägin siirusest ja aususest, siis tuleb tagasi tulla selle juurde, mida härra Simson just äsja ütles Need uuringud ja arutelud, mida me korraldame ka selles dialoogi töögrupis, on väga tähtsad. me peame enda vastu olema ausad, kui me räägime tööhõivest, postiteenuste kvaliteedist, laialikandest, sotsiaalkaitsest siis mis sõltub Euroopa Liidu otsustest, mis sõltub ettevõtete otsustest, mis sõltub äh, valitsuste otsustest, me peaksime selgeks tegema, kes vastutab mille eest. Euroopa Liitu ei ole võimalik teha vastutavaks kõige eest ja seepärast äh, tuleb meil äh, kohe kindlasti jätkata tööd nende uuringute ja arutelude vallas. daamid ja härrad, seda dialoogi töögruppi juhin ma isiklikult selleks, et komisjon saaks võimalikult täpseid andmeid. meil on tegemist Euroopaga, kus ähm, tähtis ei ole mitte ainult siseturg, vaid ka inimesed, kes seal elavad. suur tänu! suur aitäh, härra volinik ja nüüd äh, mõne hetke pärast, täpsemalt kaheksa minuti pärast alustame me hääletust ning seniks katkestame siis istungi ja kõigile ilusat nädalavahetust!